Uh, daamid ja härrad, alustagem oma ühtse parlamenta-, parlamentidevahelise kohtumisega. tänaseks teemaks on väga oluline energiavaldkond ning härra president ütleb, et ta läheb üle oma emakeelele. tõlge on täna saadaval kahekümne ühes Euroopa Liidu keeles kahekümne teine nendest on äh, minu emakeel, poola keel, seda on ka võimalik kuulata, kuid kahjuks malta keelt meil täna pakkuda ei ole. nii et vajadusel kasutage kindlasti kõrvaklappe ja tõlketeenust. ja president läheb üle poola keelele kallid äh, kolleegid, lubage mul tervitada siin härra Francisco Javier Rojo Garciat. härra Garcia on Hispaania senati esimees ning tänane kohtumine toimub siis koostöös Euroopa Parlamendi ja Hispaania kui eesistujariigi vahel lubage tervitada siin ka kõiki rahvusparlamentide liikmeid ning kandidaatriikide parlamentääre. meie seas on kaks äh, tänast juhtivkõnelejat. kõigepealt proua Lei Hantscher, kes on Euroopa õiguse professor Tilburgi ülikooli juures ning härra Mark van der Vaude, konkurentsiõiguse professor äh, Rotterdami ülikoolis ning ka King's College Londonis. meiega on liitunud ka äh, Euroopa institutsioonide esindajad, härra Uribe kõigepealt, kes on äh, kantsleriks Energia- ja Tööstusministeeriumis Hispaanias ja tervitame siis kõiki arvamuste vahetusi nõukoguga, eesistujariigiga. ja härra Almunia, Euroopa Komisjoni asepresident, on meiega samuti täna liitunud, nii et ka teile, härra volinik, tere tulemast! peamised arutelud toimuvad siis juba homme, kus te ka kõik osalete. meiega on liitunud väga palju assistente, nõunikke, meie külastajate galeriis ka külastajate grupid, väga hea meel on alati näha külastajate gruppe siin jälgimas äh, asjade käiku, te istute meist isegi natukene kõrgemal. tere tulemast äh, teile! kallid kolleegid, äh, lubage mul veel kord rõhutada seda, et Hispaania eesistumisperioodi üheks prioriteetide, üheks prioriteediks on seatud Euroopa Liidu ühtne energiapoliitika. see on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline teema ning meie tänane kohtumine on selle prioriteedi selgeks tõlgenduseks äh, siis Hispaania eesistujariigi poolt. tänase kohtumise käigus juhatan äh, mina esimest osa kohtumisest koos äh, Hispaania parlamendi spiikriga. suur tänu teile tulemast ja suur tänu teile ka selle väga äh, koostöövalmi lähenemise eest. Need äh, parlamentide äh, ühtsed kohtumised on väga olulised, äh, sellepärast et aitavad kindlasti kaasata rahvusparlamente rohkem Euroopa tasandi töösse, nii nagu Lissaboni leping seda ka ette on näinud. meie kohtumine on jaotatud kahele päevale, kõigile peaks olema jaotatud selle nädalase kohtumise päevakord. peateemaks on siis Euroopa tuleviku energiapoliitika, kuidas seda poliitikat kujundada, kuidas pakkuda meie ettevõtluskeskkonnale arendusvõimalusi ja kuidas tagada see, et liikmesriikides langetatud otsused äh, oleksid äh, sidusad. kuidas tagada seda, et äh, ka meie kodanikud äh, tunneksid mingisugust konkreetset positiivset mõju meie otsustest, sellepärast et inimestel on ju väga selged eeldused ja ootused energia tarne osas ja, ja me peame need ootused-lootused täitma. kuid nüüd lubage anda sõna edasi Hispaania senati esimehele, härra Francisco Javier Rojo Garciale. ja veel võib-olla äh, härra esimees äh, siis kõigepealt sissejuhatavad sõnad. Buenas tardes. tere kõigile, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud parlamendisaadikud. minu jaoks pakub suurt rahuldust see, et mul on võimalus pöörduda täna siin teie poole selle institutsiooni täiskogul, nimelt Euroopa Parlamendi täiskogul. selle ühis- kohtum-, see ühiskohtumine kujuneb kindlasti lähtepunktiks kohtumistele Euroopa Parlamendi liikmete ning Rahvusparlamendi liikmete vahel, selleks et arutada nii päevakajalist ning samuti tulevikus olulist teemat, nagu selleks on energiapoliitika kahekümne esimesel sajandil. kohtumine, mis nüüd algab, on tõend sellest, kui väga on vajalik see, et Euroopa Parlament teeks koostööd rahvusparlamentidega. ja see koostöö tuleneb otseselt Lissaboni lepingust energiapoliitika, millele keskendume täna oma arutelus, on poliitika, mis nii riiklikul kui ka Euroopa tasemel mängib väga olulist rolli. eriti selles osas, mis puudutab meie võimet muuta meie tootmisstruktuure ning teha Euroopast ning Euroopa liikmesriikidest piirkonnad, kus meie majandus on konkurentsivõimeline, uuenduslik ning just nimelt, mis on kõige olulisem, jätkusuutlik mõnda aega tagasi võib-olla selline väide oli lihtsalt äh, kiiduväärt või äh, mõistlik soov, aga nüüd on sellest äh, kujunenud lausa põletav vajadus. praegu toimub enne, vähemasti majanduslikus mõttes võimukeskuste ümberdefineerimine ning sellest tulenevalt peab Euroopa Liit tegema koostööd selleks, et meie kõige olulisemaks pärandiks järeltulevatele põlvedele äh, kujuneks äh, just nimelt see. selles osas on energiapoliitikal võtmetähtsus. lühikeses perspektiivis peame me tagama vajalikud tingimused selleks, et Euroopa riikide majandus väljuks praegusest paigalseisust või ma-, või vähesest majanduskasvust ning äh, et me jõuaksime majanduse taastumiseni teiselt poolt nüüd juba pikemas perspektiiviks peame seadma alused selleks, et Euroopa majandus põhineks jätkusuutlikul, tasakaalustatud ning konkurentsivõimelisel mudelil. ning selles osas on väga oluline, et Euroopa Liidu institutsioonid ning Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused töötaksid koos, töötades välja tegevuskavasid ning meetmeid, energiavaldkonnas selleks, et tugevdada meie konkurentsivõimet, tagada meie energiaturvalisus ja pidades silmas eesmärke nii lühikeses, keskpikas kui pikas perspektiivis. kõigepealt peavad meie ühised pingutused keskenduma sellele, et me suurendaksime oma energiavõrkude sidumise võimet, selleks et luua tõeline üle-euroopaline energiavõrgustik, mis omakorda jälle aitab kaasa siseturu tugevdamisele selline tugev võrgustik, seda peab loomulikult täiendama prioriteetsete ühenduste programm naaberriikidega. teiseks, mis ei ole loomulikult vähem oluline, on see, et liiguksime edasi energiatõhususe valdkonnas ja eriti, et edendaksime just nimelt puhaste energiaallikate kasutamist, mis võimaldab vähendada meie energeetilist sõltuvust, suurendada meie konkurentsivõimet, tagada meie poliitilise stabiilsuse ning samuti saavutada meie keskkonnaalased eesmärgid. minevikus on energia tõttu peetud lausa sõdu ning on leidnud aset erinevad kont-, konfliktid, kuna energiaallikad on piiratud, siis on see raskendanud ka äh, riikidevahelist teineteise, teineteise mõistmist nüüd aga on meil kasutada uued äh, ammendamatud energiaallikad ning need äh, avavad meile juba uusi koostöövõimalusi ning samuti võimalusi tagada maailmas rahu. seega ei piisa sellest, et me töötaksime välju, välja kindlad Euroopa ülesed normid selles valdkonnas, mis on kõige olulisem, on see, et kui me töötame välja riiklikke tegevuskavasid, siis peavad need minema kokku sellega, mida tehakse Euroopa tasemel. me peame liikuma edasi samas suunas Euroopal on seda vaja ning samuti on seda vaja meil selleks, et vanast maailmast saaks koht, mis tagab uute lootuste täitmise Euroopa kodanike jaoks kahekümne esimesel sajandil. nii Euroopa Parlamendil kui ka Rahvusparlamentil on kohustus töötada selleks, et tagada turvaline ja tõhus energia siseturg kaitstes samal ajal keskkonda, soodustades puhaste energiaallikate kasutamist meie tööstussektorites ning ühtlasi tagada ka majanduslik ning sotsiaalne heaolu Euroopa Liidu kodanikele. ma loodan, et sellest kohtumisest kujuneb see paik, kus teil on võimalik järele mõelda ja miks mitte ka tulla välja konkreetsete tegevustega, selleks et kõik need soovid oleksid peagi juba tegelikkus. sest jumel, just nimelt selle tege-, see tegelikkus jääb ju tulevastele põlvkondadele ja see, millest ma siin räägin, see ei puuduta mitte ainult rahvusparlamente, vaid ühtlasi ka Euroopa Parlamenti ning meievahelist koostööd, aitäh! suur tänu, härra spiiker, selle sissejuhatuse eest teile! veel kord suur tänu! daamid ja härrad enne, kui me läheme oma päevakorraga edasi ja sõna saavad meie tänased külaliseksperdid, lubage ka mul paar sõna sissejuhatuseks öelda meie tänase teema osas. tegelikult jätkaksin sujuvalt sealt, kus Hispaania senati esimees lõpetas. nagu te teate, daamid ja härrad on Euroopa Liit täna silmitsi tõsise väljakutsega. nimelt äh, ühtse turu väljaarendamine. selle peamiseks eesmärgiks on äh, tulla välja majanduskriisist ja tagada majanduskasv. räägin siis täpsemalt äh, siin teenuste direktiivist, standardiseerimisest, sellest, et et äh, kui meil ei ole piisavalt standardeid, ei ole tagatud ka kaupade vaba liikumine, meil on vaja ka teadusuuringute tulemuste vaba liikumist, äh, samas äh, austades intellektuaalomandi õiguseid. ja kolmas kindlasti tahk selles kõiges on Euroopa energiaühisturg, meist peab saama tugev energiaühendus tulevikus vaadakem seda näitekski, milline on meie olukord täna võrreldes Hiina olukorraga minu meelest on täiesti selge see, et kõigepealt üle saada oma ühtsetest probleemidest tuleb äh, ühendusena tegutseda ülemaailmsetel turgudel. ja nii äh, mm, oligi, et paar nädalat tagasi koos endise komisjoni äh, presidendi Jacques Deloriga, kes oli komisjoni president tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandast kuni üheksakümne neljanda aastani, kutsusime üles looma uut Euroopa ühendust, Euroopa energiaühendust. me tahaksime näha seda sisse kirjutatuna tänasesse äh, lepingu arhitektuuri, me ei taha mitte midagi uut äh, tänase struktuuri juurde luua, kuigi seda ka välistamata kuid uus Lissaboni leping räägib esimest korda energia solidaarsusest liikmesriikide vahel ja ühtsest poliitikast antud äh, valdkonnas. see on täiesti uus äh, mõõde meie lepingus ning äh, nüüd tuleb liha luudele kasvatada ja see uus kvaliteet ka tagada. Euroopa kodanikud tahavad meilt energiateenuseid, mida nad saavad endale lubada, me räägime siin mastaabisäästust. Euroopa turg on tohutu ja kui me suudame seda turgu teenida ühtsena ja tervikuna, siis kindlasti energiatarne muutub odavamaks kuid äh, ärgem unustagem ka kliima soojenemisega seonduvaid küsimusi. pea kaheksakümmend protsenti kliimamuutuste põhjustajatest on energia äh, tarbimisega seotud aspektid ainult. ainult mõnikümmend protsenti on kemikaalide, tsemenditööstuse või muude tööstuste poolt põhjustatud. nii et kaheksakümmend protsenti äh, kliimat mõjutavatest faktoritest äh, saaks positiivselt keerata, kui me saaksime mõjutada energiatarbimist. ja samuti peame me toetama oma suuri energiagigante kellel peab olema võimalus teha investeeringuid. Nende jaoks on oluline energiaturgude pikaajaline tasakaal ja muidugi tuleb toestada ka VKE-sid ja loomulikult äh, täita needsamad kodanike ootused ja lootused. Euroopa Liidu energiaühendus võiks tähendada seda, et äh, liikmesriigid otsustavad näiteks äh, allkirjastada õiguste ja kohustuste ühisharta ja kõik allkirjut-, allakirjutanud riigid võtaksid endale kohustuse vedada ühtset poliitikat ning Euroopa Liidu seadusandlust selles valdkonnas parandada, rakendades juba vastu võetud seadusandlust, sellepärast et äh, mitte sugugi kõik vastu võetud sätted ei ole saanud rakendust, näiteks nagu teine ja kolmas energiapakett teine energiapakett äh, võeti Euroopa Liidu poolt vastu mõned aastad tagasi ja need otsused tuleb minu meelest kindlasti rakendada. seega me oleme huvitatud tõhusast äh, poliitilisest toetusest, aga ka konkreetsetest sammudest, kui me peaks otsustama seda teed käia eksperdid, äh, meie tänased külalised süüvivad kindlasti sellesse teemasse rohkem, valikuvariante on palju, mida Euroopa seadusandlus meile pakub või, või kus me saaksime toetust leida näiteks aluslepingutest, ma ei sulge mitte ühtegi ust, äh, mitte ühtegi võimalust, äh, ma ei eiraks, kuid ilma lepinguid muutmata on ka veel väga palju ära teha. ja lõpetuseks lubage mul teha neli ettepanekut tooksin välja neli valdkonda, kus minu meelest me saaksime üheskoos töötada. kõigepealt võiksime koostööd teha selleks, et äh, välja arendada meie tööstusvõrgustikud, meie äh, elektrienergia varustusinfrastruktuuri, äh, selleks et tagada tarnekindlus kriisiolukordades, räägin siis siin elektrienergiast, maagaasist, naftast või millest iganes, kõikidest energiaallikatest. maagaasi direktiiv seda eesmärki püüabki täita, see on praegu Euroopa Parlamendis lugemisel, tulemuseks peaks olema paindlikum tegutsemisruum äh, kriisiolukordades teiseks räägiksin teadusuuringutest, meil on vaja laiapõhjalisi teadusuuringuid, meil on vaja uusi energiaallikaid, säästlikumat energiat, ähm, tõhusamat tootmist ning tõhusamat tarbimist äh, lõpptarbijate poolt. ja seda kõike tuleks äh, saavutada siis äh, vähendades fossiilkütuste poolt põhjustatud heitmeid me peame kõikide jõupingutuste juures kindlasti vähendama ka heitkoguseid. süsiniku äh, püüdmise ja sidumise tehnoloogia kindlasti äh, on ära teeninud meie toetuse. kolmandaks, veel üks äh, ühistegutsemisala. me peaksime oma ressursid võib-olla kokku koondama Euroopa Komisjon võiks olla koordineerijaks äh, koos teiste äh, suurte tööstussektori esindajatega, hakata keskenduma Euroopasse imporditava energia koondamist sellepärast et praegu on olukord selline, et äh, paljud riigid ja paljud ettevõtted ostavad eraldiseisvalt teineteiselt kolmandates riikide suurettevõtetest energiat ja see muidugi Äh, suurendab konkurentsi meie endi vahel ja nõrgestab äh, meie muidu või võib-olla väga suurt ühist jõudu. Nabucco, North, South Stream, äh, Ambro, nii edasi, arutelusid on olnud palju, kuid kõige olulisem on minu meelest siiski vähendada pingeid meie endi vahel. ja neljas tegutsemisvaldkond, tuleb muuta meie tarbimisharjumusi elektrienergia kasutamisel. meie elustiil peab muutuma. me peame tõesti hakkama sõna otseses mõttes energiat kokku hoidma, see on töö valitsustele, parlamentidele, Euroopa Parlamendile, kõikidele rahvusparlamentidele. ja sellega ma praegu lõpetaksin, kuid rõhutan veel seda, et ainult siis, kui rahvusparlamendid ja valitsused on huvitatud äh, taolisest ühtsest poliitikast ainult siis, kui me suudame kõik kokku leppida selle asja kasulikkuses ja kui me kõik suudame kokku leppida, et sellest on kasu ka meie kodanikele, alles siis äh, on võimalik, et energiaühendus ka kunagi ilmavalgust näeb. see võib-olla kujuneb hoopis teistsuguseks välja, kui me praegu mõtleme. valikuteid on ju palju, kuid ainult läbi ühistegevuse on meil võimalik midagi ära saavutada kui koostööd teeme Rahvusparlamendide liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmetena, meie ülesanne on nüüd see ühendus välja kujundada tuleviku jaoks. suur tänu, sellega ma lõpetaksin praegu ning annaksin sõna edasi meie tänastele ekspertidele. lubage veel kord äh, soojalt tervitada siin härra Mark van der Vaudet, kes on energiaõiguse professor King's College Londonis ning Erasmuse ülikooli juures Rotterdamis konkurentsiõiguse professor. suur tänu, härra president. oma kolleegi Lee Hanche nimel, kes istub siin äh, minu kõrval tahaksin ma öelda, et meil on, mul on suur au täna siin olla ja tutvustada oma uuringut energiapoliitika või siis energiaühenduse kohta. Te olete saanud meie ettekandes peamised elemendid ning me vaatame nüüd need slaidid ükshaaval läbi. esiteks miks me hakkasime jälle energiapoliitikat uurima? meil on neid uuringuid selles vallas ju tehtud juba väga palju, aga nagu juba mitmeid kordi rõhutatud, me oleme hetkel väga olulises, olulise olukorraga silmitsi, väga tõenäoliselt toimub varsti uus tööstusrevolutsioon ja see toimub nimelt energiasektoris. see on üks oluline element, aga on ka kriitilisemaid elemente, mis tekitasid vajaduse selle uurimise järele, majanduskriis, äh, keskkonnaalane kriis ja sõltuvus välistarnetest kõige selle tõttu oli väga oluline ja on väga oluline midagi ette võtta Euroopa energiapoliitika vallas. Äh, selles raportis me käsitleme peamiselt kahte küsimust esiteks, kas Euroopa saab selle uue tööstusrevolutsiooni käivitavaks jõuks ja initsiaatoriks või hakka, või hakkame me lihtsalt tagapingil istuma. ning teine küsimus on muidugi see, mida me käsitleme, et praegused energiatarbimisharjumused ei ole jätkusuutlikud, me peame ühiskonda ümber õpetama. nagu juba nimetas härra Garcia, on pakiline vajadus tegutsemise järele. meil on programm kakskümmend kakskümmend ja selle täitmiseks on aega ainult äh, kümme aastat. Äh, Hiina ja Ühendriigid juba tegelevad sellega, kas me tahame neile järele jõuda ning lisaks sellele tööstus nõuab meilt tegutsemist meie uuring ei ole niivõrd poliitikaid uuriv uuring, vaid puhtalt seadus seadusandlik, me uurime seadusandlikke võimalusi, äh, seda, mida saavad otsustada rahvusparlamendid, mida Euroopa Parlament. me oleme selle seadusandliku küsimusega tegelenud kolme ala küsimusena. esiteks, miks me peame midagi tegema, sellepärast et meil ju on juba olemas Euroopa energiapoliitika ja samuti on meil olemas Lissaboni lepe. mis praegusel süsteemil siis viga on? aga kui midagi on valesti, mida siis tuleb teha, missugused poliitilised meetmed me peaksime ette nägema ning viimane küsimus on siis, missugused on need õiguslikud vahendid nende poliitikainstrumentide loomiseks? esimene küsimus, mida käsitleb professor Hanscher, puudutab praegust äh, õiguslikku süsteemi. suur tänu, Mark Äh, minu esimene küsimus oleks, kas meil on olemas üldse Euroopa energiapoliitika, kas meil on õiguslikud vahendid selle poliitika rakendamiseks? ning vastus sellele küsimusele on jah ja ei, osaliselt ühte-teist meil ju on, meil on äh, Euratomi leping, see leping on meil olemas, aga ja siis on meil ka söe- ja teraseühendus, mis see leping oli, aga see on nüüdseks äh, aegunud kõikehõlmav on üldine leping, Lissaboni leping, nagu öeldud, see annab meile väga palju võimalusi ning esimest korda on üldlepingus üks artikkel, mis käsitleb konkreetselt energiapoliitikat. aga kas see aitab meil saavutada ja ellu viia kõik need ambitsioonikad plaanid, mis meil on tulevise, tulevikuks, madala süsinikusisaldusega või süsinikuneutraalne majandus kui me vaatame, mis siiamaani toimunud on viimase kahekümne, kahekümne viie aasta jooksul, eh, siis me näeme, et õiguslikku tegevust ühenduse tasandil toimus päris palju, kuid see keskendus peamiselt siseturu loomisele, see on muidugi äärmiselt suursugune eesmärk iseeneses, aga, aga see ei ole vahend lahendamaks neid küsimusi, mida meil on vaja lahendada. alles viimased viis aastat oleme me hakanud pöörama tähelepanu ka teistele faktoritele, näiteks nagu Euroopa kvootidega, saastekvootidega kauplemise süsteem ning pannud paika standardid ning samuti e ehitiste äh, tõhususe standardid ja nii edasi. kui me vaatame, kuivõrd liikmesriigid on vastanud meie poolt paika pandud nõuetele, siis selles vallas on meil veel pikk tee käia. niisiis küsimus, kas meil on Euroopas praegu energiapoliitika olemas ja kui me vaatame praeguse poliitika eesmärke ja neid, seda, kuidas neid on saavutatud, siis võib öelda, et jah Äh, tasku, taskukohase juurdepääsu energiale oleme me enam-vähem suutnud tagada. siiamaani ei ole me suutnud tagada jätkusuutlikkust, jätkusuutlikkust ei ole võimalik praegu veel märgata energiapoliitikas, äh, kuid see on osa ka keskkonna küsimus ning lõpuks, kui me vaatame tarnekindlust, siis jah me oleme edasi liikunud, meil on uus direktiiv, meil on omad kriisi lahendamise meetmed, aga kas sellest kõigest on küll, need kõik on lühiajalised meetmed. nii, ning seetõttu me oleme vaadanud, mis on toimunud minevikus ja ütle, võime öelda, et minevikus on toimunud teatav edasiminek, aga mitte liiga palju. niisiis, nagu kolleeg ütles, me oleme edasi, edu saavutanud praktiliselt kõikides valdkondades, kuid mitte piisavalt. esiteks siis praegune energiapoliitika ei ole kooskõlas, seda tajutakse osana teistest poliitikatest, eelkõige osana keskkonnapoliitikast. nüüd teine suur probleem on selle poliitika suutlikkus tulemusi saavutada. otsuste tegemise protsess on väga lühike, väga pikk ning ne, küll aga need nõudmised, mis meie ees seisavad, need vajavad oluliselt kiiremat tegutsemist ja meil ei ole mitte ühtegi vajalikku vahendit, mis võimaldaks meid teha õigeid uuringuid, mis tagaksid, et investeeringud lähevad õigesse, õigesse kohta. kõik liikmesriigid katsuvad teha ühte ja sama asja, aga poliitikaid ei koordineerita meil on terve hulk rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu ning ma arvan, et see ongi üks üks aval-, avastus, mis me oleme teinud ja nimelt see, et meil ei ole piisavalt äh, sidusrühmade toetust. kõigepealt me teeme vastu, võtame vastu otsused siin omakeskis ja alles seejärel esitame need öö, äh, sidusrühmadele. tegelikult peaks seda tegema teisiti, nii nagu öö, äh, tehti vana söe teraseühenduse lepingus, kõigepealt öö, sidusrühmad ja siis alles meie kui me nüüd vaatame vana söe ja terase ühinduse lepet, siis seal on energiapoliitika vallas pigem tagasiminek kui edasiminek. muidugi me võime mõtiskleda, mis on selle põhjused, mõningaid neist ma ka nimetan, nimelt esiteks asjaolu, et liikmesriigid ikka veel vaatavad energiapoliitikat riiklikust seisukohast lähtudes, aga meie arust toob see kaasa ebatõhusa tegutsemise ning rahvusvahelisel tasandil ei ole Euroopal piisavalt äh, jõudu, et teha ennast nähtavaks ja oluliseks. nii et kokkuvõttes praegune energiapoliitika on fragmenteeritud, see ei ole jätkusuutlik, see on küll nii-öelda Euroopa poliitika, aga tegelikult koosneb ta kahekümne seitsmest ebatõhusast poliitikast ning meil puudub garantii, et meie Euroopa Liiduna saame olla osa ja juhtiv ja juht järgmises tööstusrevolutsioonis, seetõttu on tarvis midagi teha. ja ma arvan, et mitu valikut on meil siin, esimene valik, ärme teeme üldse mitte midagi, ärme võtame mingeid ambitsioonikaid meetmeid meet,, ning kui me kasu-, valime selle valiku, siis oleme me varsti kliimakriisiga silmitsi või siis teine asi, me võime härjal sarvist haarata ning hakata tegutsema, siis tekib küsimus, mm, missugust, mida me peame tegema? ning soovitatakse et kui me midagi teeme, siis see peab olema energiaspetsiifiline tegevus, sest et energia on kõik, igasuguse ühiskondliku toimimise aluseks, sellel on konkreetsed omasused, mis eristavad teda teistest äh, toodetest ja teenustest, äh, energia on äärmiselt elastne ning nõue on meil praegu selline, et me peame energiatarvet pisut vähendama pigem kui suurendame ning teine väga spetsiifiline omadus on see, et, et kõi-, enamik energiavorme vajavad viimist tootmiskohast tarbimiskohta ja seetõttu on kõik energiavõrgustikud väga olulised. niisiis, meil on tarvis energiaspetsiifilist lähenemist, aga samuti on meil tarvis tegutsemist Euroopa tasandil ning milleks siis seda? võib öelda, et äh, Lissaboni leppes on meil pandud paika kohustused energiapoliitika edasiseks ja kiiremaks arendamiseks, aga on olemas ka uued normatiivnõuded ja nii nagu ka härra president ütles, liikmesriigid on hakanud edendama koostööd ja solidaarsust selles vallas ning äh, rahvusvahelisel areenil on vaja, et Euroopa räägiks ühehäälselt. Need tegevused ei tohiks toimuda mitte ainult Euroopa tasandil, vaid need peaksid olema üldiselt tõhusad, me peaksime püüdma parandada mõningaid vigu, mis varem on tehtud äh, meil on tarvis palju rohkem kohandatud ja ühtlustatud otsuste vastuvõtmise protsessi, meil on tarvis vajalikke ressursse, eelarve, mis võimaldab vastu võtta elujõulisi ja usutavaid otsuseid, samuti koordineeritus ning äh, strateegilised reservid ning lõpuks kõik tõhusad tegevused peavad olema demokraatlikud, ehk siis kõik oma asjaomased sidusrühmad peavad seda toetama. mida see energiaspetsiifiline tõhus üle-euroopaline tegevus siis tähendab? meie oma töörühmas panime paika kaks meetmete komplekti, esiteks substantiivsed meetmed ja siis ka mõned öö, poliitilised meetmed, mida peaksid tegema instit-, institutsioonid, et neid sisulisi meetmeid saavutada. esiteks sisulisest seisukohast lähtudes, isegi kui me oleme oma ettekandes olnud pisut kriitilised turujõudude osas, siis kokkuvõttes meil on olemas Euroopas ühtne turg ja sellele rajaneb meie ühtsus, üksus ning eh, likviidne energiaturg on üks väga oluline osa sellest. samas aga meil on vaja tehnilist solidaarsust liikmesriikide vahel, see võimaldaks meil ka palju tõhusamat juurdepääsu äh, taastuvenergiaallikatele. hindade stabiliseerimise või hindade garanteerimise meetmed äh, vajavad reguleerimist, kui turujõud kiiresti, piisavalt kiiresti tulemusi ei saavuta, nüüd Euroopa energiaportfelli stabiliseerimine, see tähendab seda, et meil on tarvis suhteliselt kiiresti tagada tarnekindlus ning see tähendab üksiti ka kriisi ohjamist ja ühtset kontrolli. mis aga puudutab institutsioone, mis võivad neid sisulisi meetmeid täita, need panime me, need äh, oma aruandesse kirja, kuid sinna võib täiendavalt juurde meetmeid lisada. esiteks loomulikult sidusrühmade kaasamine, tööstuse kaasamine, tarbijate kaasamine, kõik, kellel on huvi otsuste tegemise menetluse vastu üks ühtne Euroopa seadusand-, seadusandja. kui me räägime ühest ühtsest Euroopa võrgustikust, seda peab ka reguleerima üks konkreetne reguleerija ja ühel ja sama, ühel viisil ainult meil on olemas vajalikud meetmed energiapoliitikaga tegelemiseks, meil on piisavalt tugev fond, mis võimaldab arendada ja koordineerida äh, teadus- ja arendustegevust rahvusvahelisel areenil kuid tekib siiski küsimus, kuidas seda kõike õiguslikuks, õiguslikult tõlgendada ja see ongi just meie ettekande sisu. ja nüüd ma võib-olla jällegi vahetaksin kõnelejat, ai, vahetame esineja nimesildi ära, ütleb härra esin-, esimees ja nüüd proua proua Hantšer jätkab, suur tänu. niisiis väga suur väljakutse, üks huvitavamaid väljakutseid parlamendi jaoks, nii Euroopa kui rahvusparlamentide jaoks, kes on siia täna kogunenud, on nimelt see, et kui me soovime selle energia väljakutsega tegeleda, siis missugust institutsioonilist raamistikku me vajame, missugused valikud meil on selleks ning kas me saame edasi liikuda mõningate liikmesriikidega, kes soovivad oma ambitsioonid täita võib-olla kiiremini kui teised, kas me peame, peaksime kasutama olemasolevaid struktuure ning võimaldama mõnedel liikmesriikidel edasi liikuda, kuidas me peaksime igasuguste uute energiapoliitikate ulatust määrama, kui ambitsioonikad peaksid need olema? nii sisulisest kui institutsioonilisest seisukohast lähtudes ning kuidas kõikide nende plaanidega edasi minna ning kas me peame arvestama ka seda, mis meil juba on, ehk siis olemasolevat acquis communitaire'i, olemasolevaid pretsedendiõiguse juhte, mis on viimase kuue aasta jooksul, mida on viimase kuue aasta jooksul tõsiselt arendatud. Need on kõik väga olulised tähtsusega küsimused, nii et meil on neli põhilist võimalust institutsionaalsest seisukohast areneda. esiteks loomulikult Lissaboni leping, uus artikkel üheksakümmend neli, mis äh, edendab ühendu-, mis nõuab ühenduse konkurentsivõime edendamist ning samuti artikkel kakskümmend, koostöö edendamise artikkel. me võime kasutada neid või siis me võime luua uue energialepingu. lõpuks me võime vaadata ka pragmaatilist koostööd Schengeni lepingu alusel, võime võtta teatavad pragmaatilised meetmed ning nende vallas koostööd teha. esimene võimalus on muidugi kasutada Lissaboni lepet. Lissaboni lepe võrreldes varemate lepingutega kus energiapoliitika seisis ühel tasandil turismiga. Lissaboni leping on suur edasiminek, nüüd on meil olemas sobiv õiguslik alus. samas on tal siiski mõningad puudused. esmalt juurdepääs ressurssidele ning maksustamine, need on välja jäetud. ning niisiis, meil ei ole ikka veel paigas ühtset maksustamist solidaarsust, kui ühte eesmärki ei ole samuti defineeritud ning lõpuks on meil kahtlusi ka selles osas, et vanades leping, lepingutes olid mõned õiguslikud takistused, näiteks takistused e, Euroopa agentuuride loomisel ning lõpetuseks oleme me veel ikka silmitsi probleemiga, et need uued sätted, uue lepingu sätted ei anna välis pädevusi liikmesriigile, aga me oleme ikkagi seda meelt, et artikkel sada nelikümmend üks ei too kaasa radikaalseid muutusi, siis loomulikult ühenduse leping annab ka võimaluse täiendavaks koostööks, kus vähemalt üheksa liikmesriiki võivad liikuda edasi kiiremini kui teised, see on samuti äh, märk, edasiminek, see oli kusjuures olemas ka vanas lepingus. samas aga need tingimused, milliste alusel need üheksa liikmesriiki võivad edasi liikuda, on üsna karmid. muidugi me võime leiutada igasuguseid lahendusi, igasuguseid õiguslikke probleeme, näiteks mis on täpselt institutsioonide roll, Euroopa Parlamendi roll täiendavas koostöös kas täiendava koostöö pädevused võimaldavad liikmesriikidel, kes soovivad eh, kiiremini areneda, kasutada täielikult ära institutsioonide võimalusi ka rahvusvahelisel tasandil, kõik niisugused küsimused vajavad artikkel kahekümne juures arutamist. nii et see on põhimõtteliselt samm õiges suunas, aga siiski mitte veel edu garantii. kõige lihtsam võimalus õiguslikust seisukohast oleks võtta kõik meetmed, mis me siin nimetasime ja nendest koostada uus lepe. muidugi seda võib vaadata kui poliitilist unistamist, aga meil on olemas rahaliit ja rahaliit on osa leppest ning ta puudutab mõningaid liikmesriiku, liikmesriike, nii et me võime ju ka energiaühenduse jaoks umbes sarnase leppe välja mõelda ühesõnaga kasutades seda võimalust väiksema liikmesriikide arvu jaoks. see on huvitav, huvitav võimalus, kuid seda on üsna raske teostada. siis on meil pragmaatiline võimalus kasutada Schengeni tüüpi, koostada Schengeni tüüpi teekaart. ning selle pragmaatilisema lähenemise all me võime näiteks mõelda koostöömehhanismide loomisele piirkondlikul tasandil, ehitada piirkondlikke kauplemisplatvorme, äh, piirkondlikke võrgustikke, nii et võiks olla paigas meil piirkondlik võrgustike leping. piirkondlikult võiksime edendada teadus- ja arendustegevust ning need ressursid jagataks ka siis selleks otstarbeks piirkondlikul tasandil. teine võimalus pragmaatiliselt läheneda oleks mõelda, mis saab uues lepingus olema kohustuslik ning mis jääb vabatahtlikuks, siis võiks vaadelda erinevaid koalitsioone, erinevaid partnerlusi ühenduse sees, samuti koostööd rahvusvahelisel tasandil välispartneritega, nii et pragmaatilisi võimalusi on väga palju ning me oleme näinud, et see võib üsna tõhusalt toimida, näiteks Schengen on ju siiamaani suurepäraselt toiminud, nii et see võiks olla suurepärane kompromisslahendus, mis võimaldaks mingil määral mingite elementide alal edu saavutada. niisiis, ja nüüd ma jõuan meie arust optimaalseima lahenduse juurde, meie arust oleks see uus energialepe, uus energiaühendus, meie arust oleks see tõhusaim ja optimaalsem ja kõige euroopalikum meetod tegutseda energia spetsiifiliselt kõikides nendes valdkondades, mida me just arutasime. kui me vaatame eelmisi eesistumisaegu, siis te näete siin võimalusi kasutada opt-out'e, osaleda või siis mitte osaleda, aga ma arvan, et me võtame samasuguse liig-, riigiülese lähenemise nagu praegu Euroopa Liidus juba paigas on, nii et tegu oleks äh, riigiülese ühendusega ning me peaksime tagama selle, et ükski uus leping ei saaks lõhkuda seda, mida me siin viie, viimase viiekümne, kuuekümne aasta jooksul oleme loonud, ehk siis akiid. kõige selle valguses on uue lepingu loomine väga kompleksne, väga aeganõudev ja võib-olla me oleme seoses Lissaboni lepingu läbirääkimistega natukene ka ära väsinud lepingute koostamisest, aga see oleks pragmaatiline. Lii ütles juba, et meie juristidena loomulikult äh, eelistame uut lepingut, see on juristide jaoks kõige parem vahend, aga me tõesti arvestame sellega, et võib-olla tuleks teha vahepeal äh, teatavaid pragmaatilisi samme, mis viivad meid Euroopa energiaühenduse suunas. oleme arvamusel, et Schengeni tüüpi mudelid oleks kõige paremaks võimaluseks. meil võiks olla Schengeni sarnane teekaart, mille läbiksid riigid, kes soovivad energiaühenduse poole liikuda ning siis äh, oleks võimalik, äh, et liikmesriigid äh, erinevates gruppides töötavad ühise eesmärgi suunas, milleks on tõeline Euroopa tasandi poliitika. oma raportis me tõime välja mõningad näited Schengeni tüüpi lepingutest. üks on energiavõrgustik ja Lii seletab, miks see on niivõrd oluline raport äh, seletab detailselt, et energiavõrgustikust võib saada energiavõrgustiku leping ja see on üks põhilisi nurgakivisid äh, ühtsele energiaturule. kuna päike paistab äh, näiteks Hispaanias tihemini kui Šotimaal, kust mina pärit olen, siis oleks mõttekas kasutada ära energiat piirkonniti, lõunas päikest, põhjas tuult ja siis need omavahel ühendada. seda on võimalik teha supervõrgustiku või aruka võrgustiku kaudu, mis ühendaks ressursse ja kasutaks neid tõhusalt. praegu juba on olemas huvitav pretsedent äh, koostööst mis hõlmab mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka kolmandaid riike, see puudutab Kagu-Euroopa energialepingut. seal panustatakse energiavõrgustikele, mis toimivad piiriüleselt. võrgustikud võimaldaks paremat koordineerimist riiklike reguleerivate ametkondade vahel paremad kui seni ja samuti oleks võimalik äh, anda oma roll energiaagentuurile aastast kaks tuhat üksteist. me võime minna kaugemale, me peame edasi liikuma kiiremini. meil on võimalik kõrgemat integreerituse taset äh, saavutada rõhutes äh, regionaalsele ja liidu tasandil toimivatele võrgustikele. nii et need Schengeni tüüpi äh, lepingud on äh, üks näide, aga samas meil võiks olla ka energiafond, mis rahastaks teadusuuringuid näiteks taastuvenergiate valdkonnas. Need oleksid projektid, mida liikmesriigid ise ei suudaks rahastada loomulikult tekib siin ressursiprobleem, sest et finantse on hetkel vähe. seetõttu me oma raportis pakkusime välja, et seda energiafondi tuleks otse rahastada, mitte riiklikult rahastada. sellisesse fondi võiks tulla raha näiteks nendelt, kes äh, saastavad, ummikumakse võiks siin kasutada või näiteks ka EDS sertifikaatidest saadav raha võiks sellesse fondi voolata. nii et see on äh, teine mudel ja nagu president Pusek juba mainis, siis oleme ette näinud ka võimaluse tagada koostöö näiteks gaasi äh, ostmiseks rahvusvahelisel turul see on ka valdkond, kus äh, pragmaatiline koostöö võiks meid edasi viia. ja see ei äh, välistaks energiaalase lepingu sõlmimist pikas perspektiivis, aga kasutades seda mudelit, oleks võimalik kiiresti reageerida praegustele väljakutsetele president Puusek mainis, kuidas liikmesriigid võistlevad äh, omavahel, et sõlmida lepinguid välistarnijatega. toru juhtmed äh, kulgevad nüüd äh, põhjas, lõunas, idas, läänes ja need kõik võistlevad nappide ressursside pärast. ühtne poliitika võimaldaks luua gaasi ostmisgrupid, aga siis tuleks järgida ka äh, lepingu õigust, eriti just äh, konkurentsiõigust ja vaadata, et selline tegevus ei läheks vastuollu praeguste lepingutega. ja nüüd jõuamegi lõppjärelduste juurde. meie uurimus äh, mitte ainult ei inventariseeri olemasolevaid poliitikaid, vaid pakub ka välja lahendusi, aga viimane on rohkem teie ala, mitte meie ala. igal juhul me üritasime skitseerida energiapoliitikat Euroopa tasandil, üritasime välja pakkuda võimalusi, mis äh, viiks meid Euroopa energiaühenduse suunas, nagu president Pusek äh, ka soovis. nii et äh, suur tänu, et meid kuulasite, suur tänu äh, mõlematele koosoleku juhatajatele. ja oleme avatud küsimustele. suur tänu teie ettekande eest, see oli väga huvitav. meie koosoleku kaasesimees äh, härra Francisco Javier Rojo Garcia saab sõna, et äh, sisse juhatada järgnev osa meie koosolekust, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt äh, tahaksin tänada professor Hancheri ning professor Van der Voode sõnavõttude eest ja nüüd liigume edasi ja räägingi natukene sellest, kuidas me nüüd siin edasi läheme. nagu te teate, on parlamendi saadikutel, kes soovivad sõna, vaja täita ära vastav vorm. Need, see jagati kõikide delegatsioonidele laiali, nii et teile peaks see küsimus tuttav olema anname sõna Euroopa Parlamendi saadikutele ning Rahvusparlamendi saadikutele kolm minutit on aega sõnavõtuks. ja ka sinise kaardi süsteem, maksimum kolmkümmend sekundit. ja küsimustele vastavad siis eel-, eelmised sõnavõtjad saalist soovitakse sõna? palun, teil on sõna. Domnilor președinți, stimați lugupeetud härra president, lugupeetud rahvusparlamentide esindajad ning samuti Euroopa Parlamendi saadikud, kallid kolleegid, kuna me siin äh, räägime energiast, siis teame, et tegemist on Euroopa Liidu kõige olulisema probleemiga, pealegi on Euroopa Liit praegu majanduskriisis, energiaallikad on äh, ammendumas ning samuti on meil kliimaprobleem. Äh, see kõik on tekitanud väga keerulise olukorra, selles olukorras peab Euroopa Liit võtma vajalikud meetmed, et seista silmitsi nende väljakutsetega, kuid samal ajal pakub selline olukord meile ka suuri võimalusi. me saame äh, hakata rohkem arendama roheliste energiaallikate kasutamist ning taastuvate energiaallikate kasutamist. saame panna aluse uuele tööstuse tüübile, mis põhineb säästva arengul, säästval arengul ning uutel tehnoloogiatel. ja see kõik võimaldaks meil saavutada parema positsiooni rahvusvahelistel turgudel, väljudes majanduskriisist. energiasektorit on loomulikult vaja reguleerida ideeks on luua ühtne Euroopa Liidu energiaturg ning ühtlasi võidelda ka kliimamuutuse vastu. kuid paraku riiklikud lahendused, mis on välja toode, töödetud kas, töötatud kas väiksemates või suuremates liikmesriikides, hoopiski töötavad seatud eesmärkidele vastu ja need võivad luua siseturul konfliktseid olukordi Okay. palun, teil on sõna kolmekümneks sekundiks. nagu härra Puusek ka ütles, siis mina olen nende meetmetega nõus. Need tuleb kasutusele võtta selleks, et luua ühtne energiaturg ning et ning et äh, tagada sidusus energiaturul, aitäh. Uh, uh, oh, oh, vabandust, räägin siiski inglise keeles edasi. me oleme väga tänulikud teie märkuste eest need äh, lähevad tegelikult kokku sellega, millest meie rääkisime, nimelt äh, riiklikud äh, lahendused ei ole piisavad. Te keskendusite oma sõnavõtus äh, oluliselt turule ja turujõududele. oma raportis räägime me sellest, et turujõudusid äh, peab tegelikult nii-öelda hellitama, sellepärast et just need võimaldavadki meil tulemusteni jõuda. võib-olla peaksime kasutama siin nõnda väljendit, mis tähendaks justkui seda, et me peaksime tugevamalt ähm, ohjad enda kätte võtma. võib-olla proua Hatša soovib midagi lisada? Äh, jah, te viitasite ka konfliktsetele olukordadele komisjoni äh, praktikast on äh, näha, et tõesti selliseid olukordi tekib, võtame näiteks Nabucco gaasijuhtme, siin me ei kaasa mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid samuti kandidaatriike. koos püüeldakse ühtse vastuvõetava lahenduseni, nii et mitte lihtsalt ei oodata, kuni konflikt on juba tekkinud ja siis üritatakse sellele lahendust leida. nii et äh, vähemasti välispoliitika osas nüüd peab küll lähenemine olema selline, et keskenduksime lahenduste leid-, leidmisele nii et äh, toetan äh, teie märkusi igati. suur tänu. tahaksin teile meelde tuletada, et äh, kui te soovite kolmeks minutiks sõna, siis peate ennast kirja panema. nüüd, kui te soovite seda teha sinist kaarti kasutades, siis saate sõna kolmekümneks sekundiks. nüüd on sõna härra Partitisel suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tervitada selle tänase kohtumise korraldajaid. tõesti, Euroopa on täna koondunud selleks, et rääkida Euroopa tuleviku energiaühendusest. tuleksin teile meelde ühest väga ol-, meelde ka ühte väga olulist rolli, mida on mängida Euroopa Parlamendil kogu selles protel-, protsessis. president Buzeki jõupingutused on kindlasti selles suunas liikunud ta tahab kindlasti luua tugevat ja jõulist Euroopa Liitu. suured tänusõnad ka Hispaaniale kui eesistujariigile nende koostöövalmiduse eest, väljakutse meie jaoks suur kõigile ja selle tuleviku edu sõltub tänasele väljakutsele vastuseismisest ja ootan põnevusega väga huvitavat arutelu täna pärastlõunastes töögruppides ja ma tõesti loodan, et nende arutelude lõpptulemuseks ei ole see, et luuakse kahel kiirusel liikuv Euroopa, suur tänu! suur aitäh! nüüd on sõna Itaalia parlamendi esindajal Mastro Maurul. Innanzitutto kolm minutit. Mm, suur tänu, härra esimees. lubage mul äh, kõigepealt äh, tänase kohtumise korraldamise eest teid tänada ja äh, väljendada oma heameelt selle üle, see näitab seda, et me kõik oleme mõistnud, kui oluline on energiapoliitika Euroopa poliitikate seas ja kui strateegiliselt tähtis see on juurdepääs energiatele nii-öelda äh, tärkavates majandustes ja energiavaesuse vähendamine on muidugi positiivsed eesmärgid ja omaette, kuid äh, see kõik tähendab muidugi seda, et äh, konkurents suureneb järelejäänud energiavarude osas, keskkonnale surve aga järjest suureneb. meie sõltume impordist äh, käputäiest riikides ja see on muidugi väga oluline, räägites energiatarnekindlust ja keskkonnapoliitikat. Ukraina Venemaa gaasisõjad viimastel aastatel on selgelt näidanud seda, kui haavatav on tegelikult Euroopa energiatarnekindlust silmas pidades. ja sellepärast ongi Euroopa Liit võtnud väga selgeid samme selgeks et ka tulevikus eh, energia oleks tagatud meie jaoks normaalse hinnaga ja on ju täiesti selge, et eh, tarnijate ja allikate mitmekesistamine on ülioluline, nii nagu ka energiasääst, tehnoloogilistesse uuendustesse investeerimine samuti. kõikide nende elementide tõttu õnnestub meil kindlasti vähendada sõltuvust välisallikatest ja võib-olla ka eh, kasvuhoonegaase niimoodi paiskame vähem atmosfääri. Euroopa Liit muidugi peab mängima koordineerija rolli, kuid selle tagamiseks tuleb rakendada solidaarsusmeetmeid, kui tekivad energiakriisid või kui gaasikrand on kinni keeratud, meil on vaja kindlasti selliseid mehhanisme, mis tagaksid eh, takistusteta juurdepääsu energiaallikatele, meil on vaja rohkem eh, allikaid ka eelarve peaks puudutama energiaküsimusi ning kindlasti koondama finantsvahendeid ka näiteks Euroopa Investeerimispangast, selleks et infrastruktuurivõrgustik paraneks ja energia oleks laiemalt kättesaadav. energia- ja kliimapakett tuleb samuti üle vaadata ja mis puudutab motivatsiooni näiteks energiasäästule, ka see tuleb seal uuesti sõnastada selleks, et äh, julgustada inimesi kasutama energiaallikaid, mis on keskkonnale sõbralikumad ja lõppkokkuvõttes on meil vaja sellist poliitikat, äh, mis ulataks käega potentsiaalsetele tootjatele, meil tuleb tagada Euroopa Liidule tõsiseltvõetav roll järgneval paaril aastal, sellepärast et energia järgi vajadus ainult suureneb ja see kindlasti on suureks surveks suur aitäh! Äh, anname siiski kõigepealt sõna neile, kes on ennast kirja pannud ja kui aega veel on, siis anname sõna ka teistele. nüüd on sõna Prantsuse Rahvusassamblee esindajal härra Le Guilleril. kallid kolleegid, energiaturvalisuse osas on mängus vägagi palju ja seetõttu toetan täielikult initsiatiivi, mida te üles näitasite, härra Puusek. nii et mängus on väga palju, see tähendab, et sellest räägitakse pidevalt, kuid tulemused on soovitust kaugel. kahe tuhandendast aastast peale on leidnud aset mitmeid erinevaid kriise, elektrikatkestus Euroopas, Venemaa-Ukraina vaheline gaasikriis, kõik see on näidanud seda, kui kehvas olukorras on energiasektor Euroopas. Euroopa Liit impordib sada protsenti oma naftast ning kuuskümmend protsenti gaasist ja need arvulised andmed kindlasti ainult kasvavad tulevikus. lisaks sellele on ju praegu kliimamuutusega probleeme ning me peame minema üle ähm, süsinikuheidete osas neutraalsele majandusele samuti peame tagama tarnekindluse, kui me võtame näiteks gaasiga varustamise, siis on erinevaid gaasijuhtmete projekte Nabucco, South Stream, Nord Stream, kuid on ka teisi lahendusi, nagu näiteks metaaniterminalid. ja see tegelikult läheb täiesti kokku meie kliimapoliitika eesmärkidega. ka tuumaenergial on siin väga suur roll mängida loomulikult on äh, igal liikmesriigil õigus valida omaenda energiamiks, nagu aluslepingutes ka kirjas on, kuid ei saa kõrvale jätta seda, et tuumaenergial on suur roll mängida kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisel. see probleem puudutab meid ju kõiki. veel üks oluline energiaturvalisuse aspekt on seotud suhetega kolmandate riikidega me peame jõudma tõelise energiaalase diplomaatiani Euroopas, nagu siin täna juba ka öeldud on. kui me räägime nüüd kahe tuhande üheksanda aasta jaanuarikuu gaasikriisist ja kriisi haldamismehhanismidest üldiselt, siis meil on vaja mehhanisme, mis oleksid tõeliselt tõhusad. hiljuti kiideti heaks määruse ettepanek, mis puudutab just nimelt gaasi tarnekindlust samuti peame pingutama ka ühenduse osas, ühenduste osas, regionaalseid algatusi on juba mitmeid ja ootame huviga infrastruktuuripaketti, mille on välja kuulutanud Euroopa Komisjon. nüüd siin räägiti aluslepingute muutumisest, mina oleksin pigem vaenulik uute lepingute osas ma olen näinud, mida lepingu väljatöötamine tähendab, sellega kaasnevad mitmed erinevad probleemid, peame hakkama saama aluslepingutega, mis meil praegu on. kõige rohkem on meil vaja ikkagi poliitilist tahet. see on eeltingimuseks selleks, et jõuaksime tõelise Euroopa Liidu energiapoliitikani. ja veel kord kiidan heaks härra Puuseki ning Jacques Delors'i algatust. suur tänu teile. nüüd on sõna Euroopa Parlamendi saadikul härra Rossil. kallid kolleegid, äh, härrad esimehed, äh, suur tänu et tulite Euroopa Parlamendile, parlamendi selleks, et rääkida äh, energiast äh, kahekümne esimesel sajandil. minu küsimus on aga äh, formaalne, miks osad dokumendid on saadaval ainult osades Euroopa Liidu keeltes, mitte itaalia keeles, ma olen väga rahulolematu selles osas aga meil on vaja energiapoliitikat ühtselt selleks, et tagada nii tarnekindlus ettevõtetele kui ka kodanikele, aga ka selleks, et pakkuda teenuseid õiglasel ja konkurentsivõimelise hinnaga me peame jätkuvalt äh, äh, tagama selle, et äh, energiahinnad jääksid erinevaks liikmesriikides, kuid vaba liikumine võib viia ebaõiglasele kon-, konkurentsile ettevõtete vahel, mis puudutab toormaterjali maagaas ja nafta. Nendes valdkondades on meil ka vaja tarnegarantiisid ja õiglaseid hindasid rohelised äh, allikad, mille keskkonnamõjud on väiksemad, selles osas tuleb kindlasti teha koostööd. kui kõik riigid äh, liiguvad oma kiirusel edasi, siis ei ole õige kohtlemine tagatud kodanikele. ärgem unustagem, et peamine saasteallikas ja, ja takistus, miks me ei suuda täita oma keskkonnaeesmärke, on just nimelt kolmandad riigid, äh, Hiina, India, USA me peame WTO-s jõudma kokkuleppele, et kolmandatest riikidest päritud toodetele me saaksime panna peale maksed selleks, et vähendada heitkoguseid, süsinikumaks, saastaja maksab põhimõte, nii edasi. me peame edasi liikuma selles suunas, et COP viisteist Kopenhaageni kohtumiselt oleks võimalik liigutada järgmise kliima tippkohtumise juurde Euroopa Parlament esindas Kopenhaagenis omapoolse dokumendi, olin seal kojas äh, kohal ka ise ja see dokument tõesti on mingisugune unel-, unelmate nimekiri, äh, mingisugune soovnimekiri. Mexico City's toimuval järgmisel kohtumisel peab äh, tulema välja ettepanekud, nii nagu meile annab õiguse Lissaboni leping, mis on usaldusväärsed vastutustundlikud äh, ja, ja midagi, mida ka ettevõtlusringkonnad suudavad vastu võtta. maailmakriiside ajal, nagu tänane kriis, ei tohi unustada seda, et igasugused teistsugused lahendused viivad meid lihtsalt tupikseisu. ja härra Puusek, teie märkusele ütleksin ka midagi juurde. Te rääkisite Euroopa energiadokumendist Keskkonnakomisjonis. tehke meie kõigiga koostööd, et, et see tekst niimoodi laiendatud kujul äh, võiks tõesti olla parlamendipoolse ettepaneku aluseks COP kuusteist kohtumisel ja miks mitte ei võiks olla aluseks ka Euroopa Liidu tuleviku energiadirektiivile. suur tänu, järgmisena saab sõna Poola parlamendist äh, härra Vitprot. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad ma kuulasin äh, suure huviga seda, mida oli öelda meie tänastel ekspertidel ja ma olen täiesti nõus, et hetkel äh, on meil riiklikud energiapoliitikad, nagu Jerzy Puusek ütles, on meil vaja ka ühtset Euroopa energiapoliitikat. viimaste aastate kogemus on äh, täiesti selgelt viidanud sellele, et meie energiatarnega seondud, seotud probleemid ei äh, tekita vastukaja mitte ainult meedias, vaid on tõsiseks äh, ohuks äh, meie eksistentsile. paljud riigid on tulnud välja omapoolsete lahendustega, Euroopa solidaarsusele põhineb Poola lahendus, kuid üldine olukord ei ole paranenud. niimoodi arvab ka Euroopa Komisjon, kes on tähelepanu pööranud mõningatele algatustele, mis on äh, jäänud äh, toppama, eriti rakendamise osas äh, ja just nimelt äh, energiainfrastruktuuri valdkonnas. ühendatud Euroopas on meie meelest vaja praegu koheselt langetada ühiseid otsuseid selleks, et üles ehitada ühtne energiaturg. see turg peaks tagama energiatarne järjepidevuse seda mõistlike hindade eest. see aitaks Euroopal liikuda edasi sõnadest tegudele kuid selle kõige jaoks on vaja ühte selgesõnalist deklaratsiooni, näiteks Euroopa Parlamendist selle kohta, et kes ühtsest energiapoliitikast kasu võiks lõigata ja kes sellest äh, kaotavad. see annaks kindlasti võimaluse riikidel äh, tulla kriisist välja äh, senisest edukamatena no üleujutused, mis hiljuti on tabanud Poolat ja teisi Euroopa riike, on samuti näidanud seda, et energia tarnekindlus ei puuduta mitte ainult äh, sõltuvust äh, kahest äh, nafta ja maagaasi tarnijast, vaid me räägime ka energia tarnekindlusest oludes, kus teie energia ülekandevõrgud mingisugusel põhjusel osaliselt hävivad ja see viib muidugi kulude tõusule. ma olen nõus president Buzeki poolt välja toodud nelja võimaliku tegevushooaga ja kui me vaatame seda, mida ütlesid meie tänased eksperdid, siis mulle tundub, et väljakutsed on ülemaailmsed ja eeldavad ülemaailmseid lahendusi seega. on asju, mida me saame aga ära teha juba regionaaltasandil õigustasest ja kohustuste harta on võimalik, nii nagu ka uus leping. nüüd on sõna Leedu esindajal härra Stankevitšusel. tänan, president. kõigepealt ma sooviksin tervitada seda välja pakutud plaani luua Euroopa energiaühendus. niimoodi on meil võimalik äh, tagada energiaallikate diferentseerimine ja see on Leedu huvides. Euroopas äh, on meil vaja koostööd ja usaldust. Leedu on ka Balti piirkonna energiavõrgu loomise poolt, see tagaks energia integratsiooni. regionaalsest integratsioonist äh, lähtuvalt üritame me luua ka ühendusi Skandinaavia turuga ja me rakendame mitmesuguseid integratsiooniprojekte. energiaühenduse loomine tagaks solidaarsuse, millele viidatakse Lissaboni lepingus. ma loodan, et energia tarnekindlus äh, tagatakse kõikidele liikmesriikidele, kes viivad läbi koostööd äh, energia valdkonnas. Leedu parlamendis me käsitleme energiaplaani ja ma olen kindel, et äh, Leedu on liikmesriik, kes soovib selles energiaühenduses äh, osaleda. suur tänu ja järgmisena saab sõna Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja. ma olen siin. härra president, lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt ma sooviksin tänada selle eest, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjon kutsuti sellel arutelul osalema. nagu te arvatavasti teate, oleme me võtnud vastu arvamusi just nende probleemide teemal, millest täna räägitakse. keskendun viimasele nendest arvamustest, sest see sobib kõige rohkem kokku käsitletava teemaga. komisjon pakkus välja omapoolse plaani süsinikdioksiidi vaese tehnoloogia arendamiseks ja seda puudutab siis meie viimane arvamus. süsinikuvaene tehnoloogia on jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa energiaturu lahendamise võti aga see kõik äh, sõltub meie ühtsetest püüdlustest, ainult siis on võimalik äh, edu saavutada. ja täna me ju räägimegi sellest, äh, kuidas me peame koos tegutsema, et antud eesmärki saavutada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjon on sügavalt mures sellepärast, et komisjon, liikmesriigid ja ka erasektor alahindavad vajaminevaid äh, ressursse. Euroopa Majanduse Sotsiaalkomitee on arvamusel, et äh, meil tuleks välja töötada rahastamiskontseptsioon, kus osalevad nii liit, liikmesriigid kui ka erasektor. ääretult äh, oluline on panustada siinkohal äh, süsinikdioksiidi sertifikaatidele võib-olla tuleks sisse viia ka süsinikumaks. siis me saame edendada kliimakaitset. oleks vale kasutada neid sertifikaate ja makse, nendest saadavat tulu muuks kui uue tehnoloogia arendamiseks. meie arvamuse põhiseisukoht on just see ja ma lähen nüüd üle inglise keelde, et tsiteerida ühte lauset, mis siin meie arvamuses on. taskukohane energia on meie eluviisi tuiksooneks ja eelnevast lähtudes tuleb veel kord toonitada, et ainult ühised püüdlused äh, toovad endaga kaasa edu, me ei tohi probleemi alahinnata, liikmesriigid üksinda ei suuda seda probleemi lahendada, isegi meie ühistegevus äh, ei ole edu garantiiks, aga vähemalt äh, oleks ta igal juhul parem. suur tänu! suur tänu, nüüd on sõna härra Gasolil Itaaliast. Itaalia viimastel aastatel on oluliselt suurendanud oma pingutusi selleks, et püüelda samade eesmärkide poole, mis Euroopa energiastrateegia. meie energiaturg on nüüd rohkem liberaliseeritud, see tagab parema konkurentsi, samuti on vähenenud gaasi ning elektri hind mis puudutab elektrisektoris äh, strateegiliste infrastruktuuride väljatöötamist, siis ka selles osas oleme edasi liikunud. Äh, kliimamuutuse vastu võitlemiseks üritame tööd, kasutada järjest rohkem taastuvenergiaallikaid, oleme üritanud liberaliseerida ka gaasisektori väga julge reformiga tegemist on reformiga, mis kaasab rohkem suuri energiatarbijaid. see puudutab ka gaasi äh, talletamist, mis võimaldab tagada parema tarnekindluse Itaaliale. kuid kõik liikmesriigid saavad sellest tegelikult kasu, sellepärast et äh, just nimelt ähm, energia talletamise valdkonnas ning samuti energiaallikate mitmekesistamise osas on Itaalial äh, võimalus kujuneda tõeliseks keskuseks. Itaalia praegune valitsus on tõeliselt pingutunud, pingutanud selleks, et mitmekesistada eh, energiaallikaid just nimelt elektri tootmiseks. paketis kakskümmend kakskümmend kakskümmend on nähtud ette ka taastuvenergiaallikate arendamist. me toodame elektrit tuumaenergiast me oleme jõudnud kokkuleppele oma Euroopa partneritega selleks, et eh, ehitada välja uus kolmanda põlvkonna reaktor. see võimaldab meil paremini tagada oma energiaturvalisus ning samuti võimaldab suurt tehnoloogilist edasiminekut. tahaksin kasutada võimalust siin täna sõna võtta selleks, et öelda, kui väga mulle meeldis meie kahe külalise ettekanne. Euroopa Parlamendi parlament peaks keskenduma energiajaotusküsimustele ning samuti turvalisuse küsimustele ja peaksime mõtlema ka selle üle, kuidas meie poliitika võimaldaks tagada mõistliku energiahinna ja samuti madalad tootmiskulud, me ei saa äh, ju tekitada olukorda, kus meie ettevõtted peavad kogu selle surve enda kanda võtma. ja sest, et sel juhul Euroopa Liit ei oleks enam rahvusvahelises konkurentsis. nüüd on sõna proua Kadjuskoval Tšehhi Vabariigist, palun. Dobrý den, vážený pane předsedo, pane předsedající. härra parlamendi president, daamid ja härrad mina tahaksin siin sõna võtta selleks, et tuua välja kaks teistsugust vaatenurka. kui me vaatame Euroopa ühendust ning Euroopa integratsiooni, siis tegelikult see oli reaktsioon Teisele maailmasõjale. see oli katse tagada rahu Euroopas, see võimaldas ühtlasi ka teha koostööd äh, söe- ja terasesektoris ning loodigi söe- ja teraseühendus nüüd on meil aga mulje, et äh, rahu maailmas on midagi iseenesest või-, mõistetavat, kuid äh, tegelikult on olemas põhjuseid selleks, et Euroopa integratsiooniprotsessi veelgi edasi arendada. kõigepealt kliimamuutus, teiseks äh, energiatarnekindlus. ükski riik ei ole võimeline nendele küsimustele lahendust leidma üksi ja meie valitsus on ka selgelt öel-, öelnud, et äh, kõik Euroopa kodanikud tegelikult mõistavad neid argumente, tõepoolest äh, energiavaldkonnas on palju juba ära tehtud. tänane kohtumine on veel üks näide sellest ja ma tänan väga härra äh, presidenti selle organiseerimise eest. kõik see, millest me täna räägime, seda on võimalik saavutada vaid juhul, kui meil on hästi kvalifitseeritud töötajad, kui me tagame elukestva õppe. sest et äh, energiasektor on väga vastutusrikas. ja sellistest inimestest on meil puudu mitte ainult Tšehhi Vabariigis, vaid ka suures osas Euroopas kui me räägime energiaturvalisusest, siis kindlasti tuleb rääkida ka inimestest, kodanikest, kes on võimelised sellise turvalisuse tagama. ma loomulikult tean, et haridusvaldkond on liikmesriikide pädevuses, aga kui me räägime energiapoliitikast kui prioriteetsest valdkonnast, siis on meil kohustus ka Euroopa tasandil toetama Ähm, uurimistegevust äh, ning samuti elukestvat õpet energiavaldkonnas. ja see tagab selle, et Euroopa Liit jääks endiselt maailma juhtivaks piirkonnaks. suur aitäh, nüüd jätkab härra Puusek. E, suur tänu. härra spiiker, selle selle arutelu osa juhtimise eest. nüüd ma võtan jälle juhtimise enda peale ning meil on veel kaheksa sõnasoovijat. siin on mul nimekiri, kõik on kirjas, kes sõna on palunud. tahaksin teid paluda, et te piirduksite kahe ja poole minutiga ehk siis minut, pool minutit vähem kui eelkõnelejad. ma tõesti palun väga, et te seda teeksite ja nüüd järgnev kõneleja, härra Polund Rootsi park tänan. suur tänu võimaluse eest osaleda sellel arutelul tähtsatel teemadel. ma loobun siin alguses ilukõnest. rääkides energiast, me ei rääkinud koostööst, vaid ka valikutest, millist koostööd lõppkokkuvõttes tehakse koostöö vorme tuleks eristada koostöö eesmärkidest. praegune energiakokkulepe on hoopis teistsugune loomulikult kui tuleviku omad, küsimus on selles, et millist äh, elektritarnevõrgustikku üles ehitatakse ja nii edasi kui me oleme nüüd üle minemas täielikult äh, taastuvale energiaallikale ja kui me oleme loobumas fossiilsetest kütustest ja tuumaenergiast, siis on äh, tegemist äh, positiivse muutusega, eriti hästi mõjub see tööhõivele ja keskkonnapoliitikale. biomass, tuuleenergia, hüdroenergia on tuleviku energiaallikad, kuna nende energiaallikate hinnad ähm, langevad, nad on jätkusuutlikud ja nendes valdkondades on võimalik äh, luua ka rohkem töökohti kui traditsioonilistes energiasektorites. me soovime, et energiatarned oleks tagatud nii tänapäeval kui ka tulevikus ja me ei peaks piirduma ainult energia koostööle mõtlemisega, vaid äh, peame paika panema, milline on meie koostöö alus ja minu arvates peaks sellest olema taastuvenergiaallikad. suur tänu ja järgmine kõneleja härra Roberto Tortolli Euro-, Itaaliast. suur tänu, härra president viimastel aastatel on Euroopa näidanud, et ta suudab rahvusvahelisel tasandil muuhulgas ka energia vallas tegutseda. siin on meil Euroopa energiapakett, mis näitab, et Euro et Euroopa on teadlik nendest probleemidest, millega ta on silmitsi, et ta teab vajadusest Euro-, energia tarnekindluse ja keskkonnasõbralikkuse kohta. me tegelikult oleme leidnud tasakaalu vajaduse vahel saavutada edu energia vallas ja samal ajal olla keskkonnasäästlikud ning säilitada oma, oma infrastruktuur, säilitada töökohti ja nii edasi. aga praeguseks ei ole Euroopa veel suutnud täita Kopenhaageni kriteeriume ja neid eesmärke, mis me oleme endale siin seadnud aga kui me saame mõningatest pingetest üle keskkonnaalastes aruteludes, siis me ilmselt saame edasi minna. kui me saame lahendatud mõned konfliktid seoses planeedi soojenemisega ja teaduslike uuringutega, siis me saame jätkata kõrgemal tasandil. samal ajal peame olema vastutustundlikud, me peame vastutama oma saastatuse, saastamise eest, saastaja peab maksma ning kõike seda me peame tegema poliitilisel, poliitiliselt kohustustena. see on oluline Euroopa tasandil ning rahvusvahelisel tasandil võtame me kõik suure vastutuse ja võttes siin vastu väga vastutustundlikke, kuid samas visionäärlikke otsuseid, me peame minema kaugemale kui kakskümmend, kolmkümmend protsenti, millest me oleme siiamaani rääkinud. me peame nii oma tootmis- ja tööstusprotseduuridesse väga palju muutusi tegema, me peame energiatarvet vähendama, samal ajal aga suurendades majanduskasvu ja arengut ning seetõttu ning looma äh, turvalise majanduskeskkonna, meil on vajadus rohkem energia järele, mistõttu peame vaatama erinevaid erinevaid energiaallikaid, me peame endale selgeks tegema, et fossiilkütuste varud on piiratud, oluline on vähendada heitmeid, oluline on säilitada energiat ning energia tootmist, energia tarbimist vähendada seda kõike nõuab ka meie, nõuavad meie uued, uued keskkonnaalased seadused, suur tänu. suur tänu ning järgmine kõneleja Andrei Gripp Euroopa Parlamendist. suur tänu, härra president Euroopa energiaühendus, kas Euroopa energiaühendus luua või mitte, see on suurepärane küsimus ja mul on hea meel, et me seda arutame siin rahvusparlamentide esindajatega. teema on väga huvitav, mis on, ja see on tekitanud terve hulga huvitavaid teooriaid, eriti huvitav oli kuulata meie külaliskõnelejaid. mul oli väga huvitav kuulata, missugused on olemasolevate energiapoliitikate ebakohad. enne Lissaboni leppe ratifitseerimist rääkisime me Euroopa energiapoliitika tulevikust kui ühest asjast, mis on Lissaboni leppe koostamise põhjuseks, nüüd me aga kipume unustama seda et me tahtsime Lissaboni lepingut eelkõige seetõttu, et see oleks pidanud lahendama ka energiaprobleemid, vähemalt meie Poolas küll niimoodi arvasime, võttes arvesse eriti meie praegust äh, majanduslikku seisu. samuti olen nõus president Buzeki sõnadega ühine ühise, kes oli selle, selle tänase koosviibimise käivitaja. samuti ma tänan meie külalisesinejaid, kes rääkisid asja õiguslikust küljest. nii nagu te ütlesite, söe- ja teraseühendus oli edukam kui olemasolev energiapoliitika. söe- ja teraseühendus ei toimi enam ja meil ei ole praegu veel midagi uut selle asendamiseks. osaliselt äh, majanduskriisi tõttu, millega me praegu tegeleme, me tegelikult näeme, et riigid on väga isekad. vaadake, mida on tehtud gaasitarnete turvalisuse tagamiseks tulevikus. meil oli üksmeelne seisukoht tööstuskomisjonis, aga nüüd toimuvad arutelud nõukogu ja komisjoniga sellel samal teemal ning ma olen üsna veendunud, et Euroopa Parlamendi üksmeelne seisukoht võib positiivselt mõjutada liikmesriikide seisukohtasid ma arvan et liikmesriigid peaksid oma isekuse selja taha jätma suur tänu ja järgmine Lena Kolopinska Euroopa Parlamendi suur tänu mina sooviksin samuti tänada kõiki kes on andnud oma panuse äh, selle ettekande koostamisse ning samuti tänan president Puusekit tänase kohtumise kokkukutsumise eest. ma arvan, et Euroopa Liit liigub edasi, mitte selle kriisi tõttu, aga sellepärast, et meil on suurepäraseid ideid, suurepäraseid projekte. kriis ei peaks olema meie ainsaks motivaatoriks. ma usun, et see siin on ka mõte, mis aitab meil mobiliseerida Euroopa tugevused. mulle teeb pisut muret viide sellele, kuida-, et Euroopa energiapoliitika vallas läheb tegelikult tagurpidi, seda ütlesid siin mitmed kõnelejad ning üks neist põhjustest tundub olevat, et liikmesriigid näevad asju erinevalt. tekib küsimus, mida me saaksime teha tulevikus, võttes arvesse seda, et riiklikud huvid, kas siis ta, riiklikud huvid takistavad ühtse energiapoliitikaga edasi liikumast? me, siiamaani on meil see selgelt ebaõnnestunud, nii et tekib küsimus, kuidas me peaksime nüüd minema mõtete tasandilt ellurakendamise faasi, mida te arvate ja mida arvab president Buzek, mis me peaks edasi tegema? suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja, härra Charles Ta-. Parlamenti Euroopaskiga, bardzo proš. Um, president Buzek, thank you for this initiative. Uh, president Buzek, suur tänu selle algatuse eest, aga ma pean ütleme, et mina tegelikult ei näe mingisugust poliitilist tahet selliste ambitsioonikate plaanide taga, niivõrd kuivõrd energiapoliitika jääb väga oluliseks liikmesriikide jaoks, Äh, ma-, madala süsinikusisaldusega majandus ja kõik niisugused asjad, aga kõik riigid on lepingutest väsinud ning seetõttu meie äh, ECR fraktsioon muidugi on vähemuses, aga hetkel me me, meie jaoks on väga oluline, et energiapoliitika jätkuvalt oleks välis poliitikaga seotud, aga kokkuvõttes me ikkagi toetame pigem valitsustevahelist koostööd ja seda, et me kasutaksime juba olemasolevat õiguslikku raamistikku ning neid seadusi, mis meil juba olemas on, olemas on igasugused konkurentsireeglid, ühtset turgu reguleerivad reeglid ja nii edasi. me ei näe, et meil oleks tarvis uut väga grandioosset lepingut energiapoliitika jaoks, mis peaks siis hakkama asendama seda, mis nüüdseks enam ei kehti. Ühendkuningriik üsna kindlalt keeldub praeguses staadiumis igasugustest referendumitest ja igasugustest uutest Euroopa Liidu lepingutest, ma olen üsna veendunud, et Ühendkuningriik seda ei toeta. täiendav koostöö oleks võib-olla vastuvõetav äh, alternatiiv, kui üheksa riiki soovivad kiiremini edasi minna ja loomulikult on meil tarvis ühtset Euroopa Liidu energia äh, äh, reguleerijat see muidugi ka siseriiklikud oleksid väga head. kõik äh, maksude tõstmine ja muu selline, mida nimetati samuti ettekandes, need samuti ei ole vastuvõetavad. pigem igasugune see koostöö võimalused, kuid need peaksid toimuma vabatahtlikul alusel ning ma arvan, et komisjon peaks toetama just niisuguseid algatusi eriti togev, tugevalt. energiate segu, segamine, eelkõige see, kas me soovime tuumaenergiat tulevikus rakendada või mitte, see tuleks ka jätta üksikutele liikmesriikidele otsustada. ma arvan, et juba praegu liikmesriikidel on väga raske mõningaid neile kehtest loodud eesmärkide seadmisega. kõnelejad katkestatakse, vabandust kõneleja siiski jätkab. viimane asi ja oma ettekande lõpus te nimetasite ma-, rahaliitu kui näidist. jah, aga eurotsoon on tegelikult ju kokku varisemas, nii et me võib-olla, see ei ole võib-olla praegu kõige parem eeskuju tuua. et suur tänu, väga huvitav oli kuulata ka teie sõnavõttu, kuid kahjuks meil on ajaliselt piirid suur,, suur-suur tänu nüüd järgmine kolleeg Rumeeniast. suur tänu, härra president. tahan rääkida eelkõige taastuvenergiatest ja tahaksin rõhuda just nimelt ühele aspektile, mille tõi välja ka proua Hunter räägin siin energiaallikate mitmekesistamisest ja samuti kliimamuutuse vastasest võitlusest. kui me vaatame asja poliitilisest vaatenurgast, siis meil on vaja lepingut energiavaldkonnas, mis looks õigusliku ning finantsraami, raamistiku selleks, et ähm, kõrvaldada monopolid ning vältida selliseid kriise, nagu oli gaasikriis nagu te teate, tehnilisest vaatenurgast on meil kõikide energiaallikate puhul vaja reserve ja tihtipeale tegelikult võivad mitmed riigid oma reservid ühendada. proua Hanser viitas Hispaaniale, kus saab arendada eriti just päikeseenergiat, Põhja-Euroopas jällegi saab arendada tuuleenergiat ja need kaks energiatüüpi on üksteist täiendavad ja just nimelt sellepärast meil ongi vaja tõelist Euroopa ülest energiaturgu, et töötada välja ühtne Euroopa energiainfrastruktuur. samuti selleks, et astuda juba esimene samm energia tarbimise vähendamises. suur tänu. nüüd on sõna härra Claude Turmesele. Uh, tänan härra president, väljakutsed on äh, tohutud. meil äh, tuleks nüüd äh, vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid kakskümmend viis kuni üheksakümmend viis protsenti siin lähiaastakümnetel, see tähendab põhimõtteliselt kogu energiaturu uuesti ülesehitamist ja kui nüüd USA salaluure hakkab äh, muretsema nafta otsalõppemise pärast juba aastal kaks tuhat viisteist, äh, siis äh, peaksime ka meie selle üle tõsiselt järele mõtlema. mul on kolm konkreetset küsimust selle huvitava uurimuse koostajatele. kõigepealt kui me räägime jäätmepoliitikast, siis meil on äh, selge hierarhia, tarbige vähem, äh, taaskasutage, ostke kaupu, mis on vähem riskantsemad. aga teie uurimuses ei olnud seda hierarhiat, et millised äh, oleksid kõige olulisemad nõudmised ja mis puudutab elektrivõrke, siis kui me rääkisime uuest Euroopa regulatiivametkonna loomisest, siis me tahtsime minna kaugemale, aga meid äh, blokeeriti. kas äh, uus leping võimaldab sellistest õiguslikest kitsaskohtadest äh, üle saada? võib-olla saaksite täpsustada ka gaasi ostmise lepingute küsimust põhimõtteliselt eurooplastena me vähendame oma mänguruumi suhetes näiteks sellise riigi nagu Venemaaga, kui äh, iga liikmesriik äh, eraldi koputab härra Putini uksele, oleks ju parem, kui me koputaksime selle uksele ühtse grupina. võib-olla oleks selle üle ka võimalik järele mõelda. ja suur tänu, härra Turmas ja järgmisena saab sõna Rainer Wittmann Austria parlamendist. suur tänu, daamid ja härrad. energia tarned Euroopa Liidus peaksid olema jätkusuutlikud ja eurooplastele taskukohased. ja kui me tahame turgu tugevamaks muuta, siis see tõesti tugevdaks ka kogu Euroopat. meil on siin räägitud palju kodanike Euroopast, aga tihtipeale energiavaldkonnas pannakse just koorem kodanike õlule. ja nüüd, nüüd tuumaenergia. kolm protsenti maailma energiatarnetest ainult tuleb tuumaenergiast, aga paljud siin ikkagi rõhuvad sellele pidevalt tuumaenergia on ju seotud ähm, uraani äh, kaevandamisega, siin on tegemist ohtliku energiaallikaga ähm, ja seda me ei soovi jätkusuutlikult oma kodanikele, Austria seda kindlasti ei soovi. Austria on Euratomi lepingu äh, liige, me maksame nelikümmend miljonit eurot aastas, me tuumariik ei ole ja Euroopa Liit maksab aastas ühe, üks miljard eurot Eurotomile. kas ei oleks intelligentsem, targem ja nupukam lõpuks sellest loobuda, investeerida rohkem taastuvatesse energiaallikatesse, siis Austria maksaks ka hea meelega rohkem ja miks meie mitte tuumariigina üldse peame maksma Euratomi? E, tänan, härra Vidman ja nüüd viimane kõneleja on Antonia Correa de Campos, palun. Eh, suur tänu, härra president. sooviksin eh, tervitada kolleege rahvusparlamentidest ja tänada neid kõnelejaid, külalisesindajaid, kes rääkisid eh, meie kõigi jaoks väga olulistel teemadel energia tuleviku loomine sõltub olemasolevast raamistikust, äh, mis eksisteerib praegu liikmesriigiti. liikmesriigid erinevad omavahel äh, geograafiliselt, nad sõltuvad äh, teineteisest, neil on erinevad energia tarbimistraditsioonid ja hinnapoliitika. liikmesriikide turud, strateegiad on teistsugused. osadel on koordineeriv strateegia, teistel on äh, satelliittüüpi strateegia. keegi võrdles äh, siin äh, olukorda ka STÜ-ga, aga seal olid riigid teineteisega sarnasemad, lähedasemad, kõik olid äh, tootvad riigid, äh, tõesti tehnoloogiliselt sarnased ja põhimõtteliselt äh, nende kuue riigi äh, sarnasuste põhjal ka loodi ühendus. teine mudel on aga parem, see on paindlik, äh, see võiks toimida keskpikas ja pikas perspektiivis. see mudel võiks toimida kuna see pakub lahendusi kõigile, aga on ka mõningad äh, negatiivsed aspektid, näiteks geograafilised äh, klastrid, samuti see, et energiaalane autonoomia satub küsimärgi alla, eksisteerivad ka mitmesugused regionaalsed strateegiad ja ma tahaksin esitada küsimuse, et kuidas oleks võimalik tagada kriitiline mass tuleviku energia ühenduse loomiseks, niimoodi, et meil oleks vabatahtlikult võimalik lahendada see tulevikuprobleem. suur tänu! ja nüüd palun külalised, härra Vandervoode ja proua Hantscher vastavad esitatud küsimustele kõikidele küsimustele vastata ei ole kindlasti lihtne. võib-olla teen kõigepealt paar üldist märkust ja siis minu kolleeg proua Hanscher juba vastab konkreetsetele küsimustele, nagu näiteks need, mille esitas härra Turmes. kõigepealt söe- ja teraseühenduse lepingust oma raportis me ei väitnud, et praegune olukord on kehvem kui see olukord, mis oli söe- ja teraseühenduse ajal. me lihtsalt rääkisime sellest, et juriidilised instrumendid, mis olid kasutada riikidel söe- ja teraseühenduse raames, olid tunduvalt laiaulatuslikumad kui need instrumendid, mida saavad riigid kasutada nüüd. teiseks, meile jäi mulje, et äh, siin räägitakse kriisist, äh, me oleme energeetiliselt sõltuvad teistest riikidest, kuid samas on terves selles projektis ka midagi positiivset. kui me nüüd äh, liigume tõelise uue energiapoliitika poole, siis see avab uusi võimalusi ja sel teeb Euroopast kõrgtehnoloogilise mm, enar-, energiaalase piirkonna nii palju üldistest märkustest, nüüd neli täpsemat märkust, esiteks täheldasin siin teatud vastuseisu uue lepingu ideele, tõepoolest meil on nüüd Lissaboni leping ja Lissaboni leping ongi just nimelt selleks siin, seal on ju eraldi sätted energia osas ja neid tuleb ka kasutada, seda te ka ütlesite, aga paraku neid võimalusi väga ei kasutata, liikmesriikides on olukord väga erinev, sellepärast tulimegi välja ideega töötada välja nii-öelda Schengeni tüüpi lepinguid, mis võimaldab väikestel riikide rühmadel edasi liikuda, võtame näiteks Balti riigid või äh, Põhjamaad, mitte miski ei takista näiteks Poolal ja koostöös teiste riikidega kasutada just nimelt selliseid võimalusi. ja see kõik ju liigub suurema integratsiooni suunas ja samuti austatakse alati ühenduse akiid. alati on võitjaid ja kaotajaid, kui nüüd aga meie valime need kõige paremad mudelid, siis tegelikult kaotajaid ei olegi kolmas märkus, see puudutab energiaalast sõltuvust Euroopas. ma ei väida siin, et olen tehniline ekspert, me oleme vaid juristid, aga kui nüüd tõepoolest leiab aset uus tööstusrevolutsioon ja meil on tõeline ühenduse energiapoliitika, mis on suunatud uurimistegevusele, ja mis püüdleb ühiskonna suunas, mis ei tooda enam äh, süsinik, kokkuheiteid, siis me oleme võimelised iseennast ära majandama energia valdkonnas nii et me peaksime rõhuma just nimelt sellele, me peaksime liikuma isemajandamise suunas. neljas märkus. olles ära kuulanud kõik selle, mida te ütlesite, siis nüüd energiaühendus, mis põhineb ühtsel energiavõrgustikul äh, on see kõige kindlam lahendus. kui me ühendame kõik oma energiavõrgustikud, siis me loeme, loome, vabandust, tõelise solidaarsuse nii et tegelikult ka see Schengeni variant võimaldab ühenda-,